valitsus võitleb vähemalt kahekümne protsendi Türgi elanikkonna vastu. me teame, et kurdi positsioonid Põhja-Süürias ja Põhja-Iraagis on rünnaku all ja niimoodi Türgi aitab ju tegelikult islamiriiki ning seetõttu minu küsimus oli, et kas Türgi ja islamiriik on ühes paadis ja ma arvan, et mingit äh, kahtlust ei ole, et selline ühes paadis olek tegelikult on fakt ja Türgi äh, tahab edendada oma mm, oma, Türgi valitsus tahab edendada oma äh, valijate äh, olukorda Türg-, kurdide arvelt. Val-, nüüd on tulemas valimised, Türgi organiseerib äh, rändajate liikumist, kes tulevad äh, Euroopasse, igaüks, kes äh, teemat jälgib, teab seda ning seetõttu mulle meeldiks, äh, kui Euroopa Liidul, Euroopa Komisjonil oleks selgem seisukoht. me võib-olla ei, me ei tohiks sulgeda oma silmi selle väga traagilise olukorra eest, ees. aitäh, proua Sommer, palun vielen Dank. aitäh, siin on juba väga palju asju ära öeldud, ma arvan, et äh, me peaksime järele mõtlema president Erdogani rolli üle. Türgi konstitutsiooni kohaselt on tal ainult esindusfunktsioon, aga ta on tegelikult ainus, kes võtab sõna valitsuse nimel, kui vaadata uudiseid ja avalikult äh, PKK-d äh, ähvardab aga alati jääb mulje, et ta ähvardab ühtlasi ka kurde ja see partei, HDP partei büroode hävitamine, see teeb küll väga järelemõtlikuks. HDP ju praktiliselt ei ole võimeline tegema kampaaniat enne esimese novembri valimisi. jääb mulje, et Türgi, Türgis on vallandatud vägivallalaine ja selles on osalenud ka üleminekuvalitsus selleks, et et saavutada valimistel loodetavasti õige, soovitud tulemust. ma arvan, et see mõte, et võiks Euroopa ministri siia kutsuda, väga hea. küsimus on aga, et kas ta tõesti meile vastust annab, me võiksime ka suursaadiku külla kutsuda, ta räägiks meile täpselt sama juttu ja ta ei peaks nii kaugelt kohale tulema ja veel üks asi, millest tahtsin rääkida, on see tohutu pagulaste laine, kes, mis nüüd Euroopasse jõuab ja küsimus on, et kust need inimesed kõik korraga tulevad ja on ka kahtlusi, et nad tulevad ka Türgist ja siin tekib küsimus, et äh, kuidas äh, on lugu tagasivõtulepinguga, et seda võiks äh, kõik väga korralikult toimetada. ja tundub, et Türgi tõesti, kuulujutt on, et Türgi saadab neid kahte miljonit inimest, kes pagulaslaagrites on Lõuna-Türgis Euroopasse, see on küll kuulujutt, aga kuskilt see inimmass peab ju tulema, ma tõesti tahaks Türgi valitsuse esindajalt vastust saada. selge on see, et inimesi tuleb aidata ja et Euroopa peab Türgit toetama seoses pagulastega, aga asi ei tohi käia niimoodi salaja ja varjatult, et seda tuleb teha siis läbipaistvalt. härra Hadži Georgiev, palun. kolleegidel on õigus, kes ütlesid, et ilma Türgi valitsuse esindajata esindajateta on äh, meie arutelu küll mõttekas, aga selle mõttekus on äh, väiksem, kui nad siin oleks, siis me saaksime rohkem teadmisi. Türgi on äh, kaose äärel, Euroopa Liit ei ole näinud ette seda arengut, mitte näinud ette üksnes arenguid Türgis, vaid kogu piirkonnas ei ole mõeldud sellele, et kõik need sõjad äh, vallandavad äh, sellise pagulaste laine ja kui räägitakse praegu Araabia kevadest, siis see on täiesti naeruväärne, toona me rääkisime kõik sellest, aga mõned jälle ka, ka hoiatasid, et Araabia talv tuleb väga kiiresti, sest toona juba mõned nägid ette, mis tolles piirkonnas edasi juhtub. aga nüüd Tur-, kurdi küsimuse lahendamine on tõesti takerdunud äh, ja Küprose esindajana äh, näen ma järjest suureneva murega seda, mis Türgis toimub, sest see puudutab meid otseselt, aga ka kurdi küsimus on üks teema, mis ei, ei tohiks meid kuidagi rahule jätta. paljud ütlevad muidugi, et äh, president Erdogan on võimaldanud selliste sündmuste toimumist, ka need tapmised ja kõik need mm, rahutused suurendavad ebakindlust kodanike jaoks ja see muidugi ähm, mõjutab ka valimistulemust kui äh, selline olukord riigis äh, on, siis loomulikult äh, suurendab ka rahvuslikult meelestatud, natsionalistlikult meelestatud parteide toetajaid. nii et olukord on minu arvates nii ja seda arvavad ka paljud teised, et Erdogan ei ole selliste arengute vastu ja Euroopa Liit äh, peaks tõesti aktiivsemat rolli mängima. aitäh ja proua Lunatšek nüüd. aitäh. tahaksin jätkata sealt, millest rääkis äh, proua Kati Piri ja, ja tänada ka proua Sommerit, ma arvan, et tõesti väga hea oleks kutsuda Türgi ministreid äh, väliskomisjoni ja äh, rohelised arvasid, et vaja oleks sellist äh, arutelu täiskogul ja mina arvan, et pärast sellist kohtumist oleks meil vaja äh, tõesti seda ka täiskogul arutada, sest olukord ei muutu, tulevad valimised ja minu meelest oleks see vajalik. ma olen nõus ka nendega, kes ütlevad, et mitte ainult äh, rändeküsimustega seoses, vaid üldiselt on meil vaja Euroopa Liidu Türgi tippkohtumist. Erdogani on siin juba mainitud, aga see, mida ta on teinud äh, viimase poole aasta, aasta jooksul, ta on äh, hävitanud paljusid asju, mida me alguses tervitasime, näiteks võimalused kurdi olukorra lahendamiseks ja nii edasi, aga nüüd äh, on asjad pöördunud täiesti vastupidiseks ja ma ei hakka siin üles kordama kõiki neid äh, kurdide vastu toimuvat, äh, toimunud rünnakuid, mitte ainult PKK vastaseid rünnakuid, vaid HDP büroode vastu suunatud rünnatu-, rünnakuid, mida oli kolmsada neli ja Tšistre olukord ja paljud tsiviilisikuid, kes seal viimastel päevadel tapetud on, see on tõesti äh, kohutav ja Euroopa Liit ja meie, kes me räägime nendest asjadest, ka nõukogu, peaks, äh, äh, peaks äh, ütlema, et see, mida Türgi teeb, ei ole ISISe vastane võitlus koos meiega, vaid nad võitlevad, võitlevad PKK vastu ja omaenda arvatavate vaenlaste vastu kurdide hulgas. selge peab olema see, et see ei ole äh, moodus, kuidas võidelda IS-i vastu, vastupidi. ja ka rändeküsimuste osas ma olen nõus kõigiga, kes ütlevad, et me peame tegema rohkemat selleks, et toetada äh, pagulaslaagreid sellistes riikides nagu Türgi, aga ka Jordaania ja Liibanon, kus äh, on miljoneid pagulasi maailma toiduprogrammi äh, eelarve vähendamine ei ole õige, me peaksime tegema rohkemat selleks, et toetada pagulasi, kes äh, neis laagrites on ja viimane asi rändega seoses, nagu kolleeg Valera, kes eelmises arutelus osales, arvan ka mina, et Türgi pidamine mm, turvaliseks päritoluriigiks äh, seoses pagulastega, eriti võttes arvesse seda äh, võitlust, mida Türgi ametivõimud peavad kurdide ja PKK vastu, kurdi institutsioonide ja HDP vastu, see on asi, mida Euroopa Liit peaks muutma, sest paljude inimeste jaoks Türgi enam ei ole turvaliseks päritolumaaks, aitäh. Muchas gracias, señora Lunacek. Antes de dar la palabra, yo tenía también pedida la palabra, pero voy a ser muy, muy breve. Aitäh, ma olin ka sõnavõtjate nimekirjas, teen väga lühidalt, toetan kõike, mida öeldi, mida teised kolleegid ütlesid, et äh, me peaksime siia kutsuma ministri või et meil on vaja tippkohtumist, me peame ju rääkima NATO riigist, mis minu arvates on väga kahjulikku rolli mänginud, mitte ainult seoses IS-iga, vaid ka seoses selle kohutava pagulaskriisiga. on mõningaid äh, kaudseid tõendeid äh, selle kohta, et toimub äh, naftaga, nafta salakauba mitu, vedu üle piiri, Türgi-Iraagi piiri ja kui ja ka koalitsioon, IS-i vastase võitluse koalitsioonist ei saanud nagu midagi äh, ühe protsendi osas pommitati IS-i positsioone, üheksakümne üheksa protsendi osas PKK positsioone, kurdi positsioone, kes teavad, mis seal tegelikult toimub, teavad ka, et ainult õhurünnakutest ei piida, vaja on ka maavägesid ja nüüd annan võimaluse vastata. lihtsalt hästi lühidalt ennast, äh, tutvustan ennast Javier Nin ja olen Türgi osakonna juht olnud äh, nädal aega, ootan dialoogi kõikidest fraktsioonidest Euroopa Parlamendi liikmetega, minu arvates on tõesti huvi väga suur, seda on ka näha ja ootan juba koostööd, vaatan Kati piiri suunas, aga tõesti, me kõik oleme valmis teiega koostööd tegema tulevikus. oli kolm põhilist küsimust, mis siin tõstatati, kõigepealt Äh, turvalisus ja Kagu-Türgis toimunud sündmused viimasel ajal, mul ei ole midagi võimalik lisada kui see, mida suursaadik teile juba ütles. meile valmistab muret koha peal äh, Kagu-Türgis siis me kindlasti kaitseme Türgi õigust terrorismirünnakute vastu ennast kaitsta, aga see kõik peab toimuma inimõiguste standarditega kooskõlas ja nagu suursaadik Haber ütles, äh, et tuleb tõesti vaadata, et see võitlus oleks ka proportsionaalne. mis on tähtis nüüd, on see, et stabiilsus tagatakse enne valimisi kogu riigis, eriti aga Kagu-Türgis eelkõige ja rohkem mul ei ole tegelikult rohkem midagi lisada kui see, mida ütles suursaadik Haaber. teine küsimus, mille tõstatasid kõik kõnelejad, rändeküsimused, ma arvan, et see on täiesti selge küsimus, mis kohe kindlasti ka tulevikus jääb meie päevakorda, kui me räägime Türgist ja sealsest piirkonnast üleüldiselt. me peame rohkem mõtlema selle peale, kuidas aidata Türgit ja Patrice Buffet minu kolleeg teisest peadirektoraadist et äh, me teeme koostööd temaga, tema räägib teile sellest, mida me saaksime rohkem ära teha. aga välisteenistuse jaoks jääb ka kõige tähtsamaks küsimuseks see, et mida me saame kõige rohkem ära teha selleks, et aidata Türgit, mida teha rändeküsimustes, kuidas tagada julgeolek. ja siin on algatus, mida on juba ka räägitud, nimelt Äh, ettevalmistavad tegevused pluss poliitiline tegevus ja see on kohe kindlasti see, millega välisteenistus kavatseb tegeleda ja millega pöördub ka Federica Mogherini poole. ja siis kolmas element, äh, kuidas äh, rohkem korrapoliitilised Türgit toetada, millised peaksid olema Türgi ja Euroopa Liidu suhted liitumisläbirääkimised on meie arvates kõige paremaks raamistikuks selleks, et tagada stabiilsust ja õitsengut, aga nagu te kõik teate, me peame mõtlema ka raamistiku laiendamise peale, kuidas me saaksime tõstatada ka teised küsimused, suursaadik Haaber mainis siin juba kaubandust, julgeolekut äh,, ja teisi küsimusi. on terve rida valdkondi, kus me oleme ühel nõul ja terve rida valdkondi, kus me seda ei ole. ja ma arvan, et partnerlust suhetes ongi just tähtis see, et me oleksime siirad ja ütleksime täpselt, mida me arvame. me oleme huvitatud rohkem äh, Türgiga tegelemisest, seda tõestavad ka viimased visiidid Türki, te olete kindlasti kuulnud kõrgetest tase, kõrgetasemelistest visiitidest ja mm, väga huvitavaid ettepanekuid on tehtud äh, kutsuda Türgi ministreid Brüsselisse, korraldada kõrgetasemelisi kohtumisi, me kohe kindlasti anname need sõnumid edasi ja tuleme uuesti teie ette konkreetsete ettepanekutega nendes küsimustes. aitäh, härra Niño Perez ja nüüd järgmine kõneleja, Patrick van der laienemise peadirektoraadist ka mina tahan öelda, et siin siseasjade peadirektorat on ka kohal, nii et püha kolmainsus on esindatud ja me tegeleme Türgi küsimustega nüüd juba mitu kuud. see töö ei alanud tegelikult sellel suvel, võin teile kinnitada, et äh, see töörühm on toimunud, toiminud juba päris pikalt, kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast, kui viisakoodeksi üle algasid läbirääkimised äh, nii et viimase kuue aasta jooksul oleme me tegelikult teinud koostööd, väga palju koostööd on ka rakendunud ja see aitab ka olukorda parandada. aga olen nõus, et me tõesti peame muutma oma suhtumist koostöös Türgiga. Euroopa Liidu poolelt juba eelmisel kevadel hakati sellest aru saama äh, kui Välisasjade Nõukogus öeldi, et meil on vaja äh, mõeldes olukorra peale Süürias ja Iraagis äh, koostööd äh, parandada, eriti kui me mõtleme pagulaste sissetoomise ja inimkaubitsemise peale. Türgit tuleb vaadata partnerit, mitte kui probleemide allikat. ja ainult niimoodi on võimalik leida lahendusi kõigepealt jah, Türgi on viimastel aastatel olnud ainuke riik, mis tegeleb äh, kriisiga sealses piirkonnas. ta on võtnud vastu kõige rohkem pagulasi, pooled Süüria põgenikest on äh, Türgis. ka selle peale tuleb mõelda. ja me peaksime tõesti olema ka väga aupaklikud, vaadates Türgi tegevust ja tunnustama seda, siis need uued äh, nähtused ja pakuluse probleemid, eelmisel talvel me tegime tihedat koostööd Türgiga sellega, et selleks, et lõpetada ära see, et vanu kaubalaevu kasutavad inimkaubitsejad äh, äh, pagulaste toomiseks Euroopasse viisteist korda vist sellised kaubalaevad tulid äh, üle mere, nüüd on see lõpetatud. Äh, nüüd tulevad äh, väikesed paadid pigem Kreeka rannikule. tegemist on nähtusega, mille vastu on väga raske võidelda ka kõige parema tahtmise juures ja viimastel kuudel Türgi piirivalve on viisteist tuhat inimest merelt päästnud, tegemist on suure numbriga. sada kolmkümmend neli inimest päästeti eile. nii et jällegi, ärgem pangem oma silmi kinni kõige ees, mida Türgi teeb, me peaksime oma suhtumist muutma ja mõtlema ka selle peale, et Türgi ametivõimud äh, seisavad praegu väga raske olukorra ees, me peame ulatama abikäe ja me peame mõtlema ka selle peale, kuidas äh, aidata neid äh, sisepoliitilistes küsimustes, kuidas äh, pagulasi vastu võtta, neile aidata ja nii edasi. aitäh suur,! suur-suur tänu sellega me lõpetame selle arutelu, aga on täiesti selge, et me tuleme Türgi küsimuse juurde tagasi, arvestades sealse raske olukorraga. nüüd läheme me edasi järgmise arutelu juurde, mis puudutab kohalikke valimisi Albaanias, mis toimusid kahekümne esimesel juunil ja juuni lõpus me leppisime kokku, et me kutsume siia valimisvaatlusmissiooni äh, juhi, tegemist oli siis OSCE ODIHR-i valimismissiooniga ja samamoodi ka Euroopa Liidu Albaania delegatsiooni äh, juhi. ma tervitangi siin Teimodri Kloverit ja Romana Vlahutinit. Äh, viimane neist juhib siis Euroopa Liidu delegatsiooni Albaanias ja Martina Nurlin on ka siin kohal, kes Äh, vastutab meie suhete eest siis OSCE-ga. meile öeldi, et valimised toimusid korralikult, valimiskampaania oli rahulik ja rahumeelne. lõplikus raportis tuuakse välja küll mõningad probleemid, äh, mis puudutas just äh, ametivõimude rolli, mitmeti mõistetavust ja toodi välja ka see, et et tegemist on probleemidega, mis tuleb Albaania ametivõimudega mõistlikult lahendada ja ma annaksin proua Cloverile kõigepealt sõna, et ta saaks rääkida Albaania kohalikest omavalitsuse valimistest ja annan veel teada, ja palun tal veel teada anda ka nendest soovitustest, mis ta tegi valimisprotsessi jaoks. Thank you very much, Mr Chairman uh, for aitäh, härra esimees, et kutsusite meid täna siia. et kutsusite siia Euroopa Liidu suursaadiku ja minu peatel ja minul on väga hea meel äh, rääkida sellest lõppraportist, mille me koostasime Albaania kohalike omavalitsuse valimiste kohta, tegemist oli kaheteistkümnendate kaheteistkümnendate valimistega, mida siis OSCE Odiiri valimismissioon jälgis. Te teate, et eelmisel teisipäeval see raport avaldati, kaheksandal septembril ja see kohtumine toimub tõesti praegu väga õigeaegselt, sellepärast et, et Albaania ametivõimud on ka meid kutsunud selle kuu lõpus veel seda raportit arutama. väga huvitav on teada, et SPDP ja SPI on öelnud, need parteid on siis öelnud, et nad on valmis meie soovitusi rakendama. peale selle tuleb veel öelda, et väga paljud nendest soovitustest on leidnud kajastamist ka varasemates valimisraportites ja neid ei ole siiamaani rakendatud valimised kahekümne esimesel mail toimusid vastavalt uuele seadusele, mis võeti vastu kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. ja tegemist oli esimeste valimistega, kus kuuekümne ühes uuesti moodustatud kohalikes omavalitsuses valiti siis juhte selleks, et äh, testida äh, omavalitsusref-, vormi viidi neid valimisi läbi ja muidugi vaadati selle puhul ka, kas Albaania on valmis liituma Euroopa Liiduga. Euroopa Nõukogu kohalike piirkondlike omavalitsuste kongress äh, jälgis samamoodi valimisi, vaadati ka seda, kuidas valimistel äh, vaba arvamusavaldust kandideeriti, tõesti valimistel äh, kadin-, kandidaatide registreerimisega on tehtud edusamme, täpselt samamoodi on paremini kaasatud naisi valimistesse. järeldus on järgmine hoolimata teatud puudustest, õiguslik raamistik oleks tegelikult andnud aluse demokraatlike valimiste läbiviimiseks, kuid põhilised äh, parteid kasutasid ära oma eelisseisukohta valimiste korraldamisel ja ei olnud piisavalt poliitilist tahet äh, vastu võetud reforme ka rakendada. see tõi endaga kaasa selle, et äh, valimisi korraldanud institutsioonid õõnestaksid valimisi eh, mitmetes eh, valimisprotsessi perioodides tehti vigu, ei olnud piisavalt eh, õiguslikku selgust ja seega ei olnud võimalik järjekindlalt valimismenetlusi ka läbi viia. üks ODIR OSCE valimisvaatlusmissiooni kõhklus oli see, kuidas valimiste keskorgan tegutses, otsuseid võeti vastu vastavalt poliitilistele kaalutlustele. teatud tähtaegadest ei peetud kinni, nagu näiteks äh, allkomisjonide äh, väljakuulutamine ja kandidaatide registreerimine, kuna valimiste keskkomisjon vastutas valimiste eest, siis ta oleks pidanud ka paremaid juhiseid andma kõige tähtsamates küsimustes. kõik see õõnestas äh, avalikku usaldust äh, valimiste korraldamise peale, selle oli terve rida äh, kandidaate, kellel ei lastud äh, kandideerida, nimelt keskvalitsuskomisjon piiras kandidaatide registreerimist äh, samamoodi nagu ka kandidatuurist loobumist. nii et kandidaatidel ei olnud võimalik kandideerida võrdsetel võimalustel, peale selle parteid kasutasid ära enda eelispositsiooni äh, valimiste korraldamistel ja see halvendas samamoodi valimiste protsessi räägiti sellest, et valijatele avaldati survet ja seda oli võimalik näha ka valimiste päeval. peale selle ähm, oli ka katseid osta hääli, seda tegid kõik tähtsamad parteid ja seega ei olnud valijatel võimalik oma valikuid teha vabalt. kõige suuremate parteide puhul oli näha seda, et äh, nad kasutasid erinevaid võimalusi oma valimisedu tagamiseks äh, peale selle kogu valimis, äh, valimisprotsess, valimiskampaania rahastamise puhul oli ebaselgust, äh, parteid kasutasid riigi raha, eraannetusi ja laenusid, sõltumatud kandidaadid aga ei saanud näiteks avalikust sektorist raha kampaania jaoks. peale selle öeldi, et läbipaistvust puudus äh, ka valimiskampaania rahastamise seaduste kohta ja ei olnud mitte mingit nõudlust, et kandidaadid oleks pidanud oma kulutused avaldama ei enne valimisi ega ka pärast valimisi. peale selle ei olnud äh, piisavalt tagatud ka sõltumatut meediat. Äh, on küll päris palju erinevaid meediakanaleid, aga neid mõjutasid kõige tähtsamad äh, poliitilised parteid kasutati ka tsensuuri, piirati meedia pluralismi valimistest, äh, valimiste kajastamisel ja põhiliselt poliitilised parteid ise äh, lõid uudiseid ja seega tegelikult ei olnud võimalik äh, eristada seda, mis oli ajalehtede toimetuste poolt kirjutatud ja mis oli poliitiline reklaam. peale selle oli probleeme ka valimiskampaania ajal puutud, peetud ähm, aruteludega ei olnud ka korralikku seaduslikku raamistikku selle kohta, kuidas seda teha. see, kuidas valimiskomisjon kaebusi läbi vaatas, oli ka täiesti häbimäärne. ja peale selle tekkides probleeme ka häälte lugemine, isegi kui häälte lugemist hinnati põhiliselt positiivseks, äh, siis tihti ei peetud kinni tähtaegadest ja väikesed parteid kaebasid, et neil ei olnud võimalik äh, häälte lugemist vaadelda ja see tõi endaga kaasa ka ähm, kõhklused äh, lõpptulemuse osas kõik need probleemid tekitasid sellepärast, et valimiskeskkomisjon ei suutnud täita seadusi, mis puudutasid valimiste läbiviimist ja samamoodi ei peetud kinni rahvusvahelistest standarditest, oli selge, et kandidaatidel ei olnud võrdseid võimalusi. ja lõpetuseks tahtsin veel kord tulla tagasi nende soovituste juurde. on ilmselgelt täiesti tähtis praegusel hetkel Albaania jaoks see, et poliitiline tahe, mida suurem osa parteidest välja tõi, nende juhiste rakendamiseks tõesti ka siis toimuks Neid muudatusi oodatakse juba ammu ja need muudatused tuleb võimalikult kiiresti läbi viia ja partei juhtidega peetud aruteludest äh, jäi mulle mulje, et seda on võimalik teha, nagu juba enne öeldud, OSCE e ja ODIHR-i valmisvaatlusmissioon on tõesti valmis aitama nende juhiste elluviimisel aga seda ei ole võimalik meie valimisvaatlusmissioonil teha üksi, me peame tegema koostööd teistega ja ametivõimudega ning ka kodanikuühiskonna esindajatega. võib-olla seda oleks võimalik saavutada äh, põhimõtete deklaratsioonide kaudu, nii nagu seda tehti Biškekis, äh, Gruusias ja Kiievis. häid tulemusi on võimalik saavutada, kui rahvusvaheline üldsus teeb koostööd selleks, et äh, vältida topelttööd ja täiendada üksteist. selline töö on praegusel hetkel tähtis selleks, et viia sisse need muudatused, kui Albaania tõesti soovib ära kasutada kogu oma potentsiaali ja me ju soovime kõik, et Albaania seda teeks, aitäh! Ahora le voy a dar la palabra a la señora embajadora, eh, la señora aitäh ja järgmisena annan sõna proua suursaadikule, proua Vlahvikil, palun! Um, for... aitäh, aitäh, et kutsusite meid siia. aitäh selle huvi eest, mida te üles näitate kohalike valimiste vastu Albaanias. ma loodan, et see arutelu panustab meie ühistesse jõupingustusse ehitada üles Albaaniat, nii et see vastaks täielikult Euroopa Liidu standarditele. kõigepealt tänu Lady Gloverile ja tema missioonile pühendunud töö eest kui asi puudutab valimiste hindamisse, siis oli ainult üks rahvusvaheline vaatlusmissioon ja me püüame seda missiooni toetada nii palju kui võimalik. ma tahaksin rõhutada, et me oleme aruandega täielikult nõus, selle analüüsi ja selle soovitustega samuti. Euroopa Liidu delegatsiooni ülesanne oli ähm, luua kontakte Albaania integreerimisprotsessi huvides ja kui meie ülesanne oli keeruk-, ülesanne oli keerukam kui varem, siis sellepärast, et Albaania ees seisvad ülesanded on suuremad kui kunagi varem. lõime ka suure teavitamiskampaania kolmel teemal enne valimisi. kõigepealt äh, häälte kokkuostmine ja perekondlik hääletamine. me suunasime oma sõnumi esmakordsetele hääletajatele, rääkisime ülikoolides ja keskkoolides kõikjal, kus me saime selleks, et selgitada, et vaba valik on iga inimese õigus ja et inimesed peavad survest hoolimata seda nii palju kui võimalik rakendama. teine teema, mis ei ole sellesse aruandesse kaasatud, kuid millest me väga palju rääkisime, oli poliitika dekriminaliseerimine Albaanias. see on samuti kahjuks teema, mis on küllalt äh, laialt levinud Albaanias kahjuks. loodan, et et selles osas võetakse vastu seadus, mis sätestab väga selgelt, kes saab valimistel osaleda ja kes saab avalikus elus osaleda. kolmandaks püüdsime teadlikkust tõsta kodanike osaluse osas, me töötasime koostöös terve rea vabaühendustega ja püüdsime kodanikke kaasata aktiivselt valimiste vaatlemisse ja valimiskampaaniasse. ma tahaksin tänada kolleege, kes meid koha peal aitasid ja kõiki suursaadikuid, kes olid väga suureks toeks Euroopa Liidu delegatsioonile teavituskampaania läbiviimisel. valimispäeval olime kohal kõikjal riigis, delegatsioon ise külastas kaheksakümmend kaht valimisjaoskonda, kuid ma arvan, et kõige olulisem on see, mis meil veel ees seisab soovituste rakun- äh,, ellurakendamine, mul on väga hea meel, et meil on selge avalik äh, kohustuste võtmine enamuse ja opositsiooni poolt ja üldine arvamus on, et selleteemaline töö peab kohe algama, oleme oma jõud ühendanud, meil on terve rida teemasid, mis on pikaajalist käsitlemist nõudvad poliitilised kriteeriumid Albaanias kuuluvad nende hulka ja me oleme juba hakanud ette valmistama valimisi kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. me oleme delegatsioonis ühel nõul, et peame keskenduma eelkõige kogu protsessi depolitiseerimisele. kui te loete aruannet, siis te näete, et kõik, iga protsessi element on väga poliitiline, alates äh, valim-, kesksest valimiskomisjonist kuni kohalike komisjonideni, kõik on erakondadega seotud ja me oleme kindlad, et siin on ruumi veel edusammudeks ja siin on ruumi kodanike jaoks, kes ei kuulu erakondadesse. samuti on oluline poliitika dekriminaliseerimine ja kolmandaks erakondade rahastuse läbipaistvus. see on väga suureks probleemiks meil ei ole veel lõpparuannet selle kohta, kuidas viimastel valimistel rahastati erakondi. samuti peame lõpetuseks väga palju panustama kodanike võimestamisse, et nad aktiivsemalt osaleksid valimiste vaatlemises, aitäh! aitäh! Lähme nüüd arutelu juurde nüüd Fleckenstein, palun. Albaania raportöör. aitäh, härra juhataja, tahaksin tänada teid äh, selle aruande eest, see annab väga, üsna täpse pildi või täpseid äh, pilte olukorrast kokkuvõttes on teie aruanne minu meelest suhteliselt positiivne, aga see ei tähenda seda, et ei oleks äh, raskeid rikkumisi. kõik soovivad nüüd nende probleemidega tegeleda, siin on mõningaid asju juba mainitud, äh, häälte ostmine, politiseerimine mm, ja väga oluline oleks ka aruandlus äh, kampaaniate ja parteide rahastamise äh, osas. väga hea on, et kõik soovivad nende probleemidega tegeleda, aga äh, nende, seda oleks ka varem võinud juba teha, see on selle aruande negatiivne osa, sest äh, ära ei ole tehtud piisavalt palju ja asju tuleks ka ellu viia, mitte ainult rääkida, nii et äh, väga tähelepanelikult peaksime jälgima seda, et Albaania parlament ja valitsus tõesti tegeleks nende teemadega ja et äh, ka rakendataks äh, neid asju. eelkõige on selles kontekstis oluline justiitsreform, kohtusüsteemi reform, kui me neid probleeme ei lahenda, siis äh, muutub äh, raskemaks ka teiste reformide läbiviimine. mul on kaks küsimust ka lõpetuseks. üks küsimus äh, suursaadikule, Euroopa Liidu suursaadikule. ma sooviks küsida Euroopa Liidu esinduse ähm, võimaluste kohta, me tahame ju kõiki osalejaid aidata ja ma kujutan endale ette, et nii olulises küsimuses nagu kohtusüsteemi reform äh, koos teiste suursaadikutega äh, oleks oluline, et teil oleks äh, piisavalt võimalusi, et oma tööd teha ja mind huvitaks, et kas te olete rahul oma olukorraga ning teine küsimus teile, proua suursaadik, et nähes neid reaktsioone teie aruandele, kuuleme erinevaid reaktsioone. valitsejad ütlevad, et kõik asjad ei ole hästi läinud ja me korrigeerime neid, aga kui vaadata positiivseid asju, siis opositsioon soovib loomulikult ka asju parandada, aga eelkõige nad soovivad valitsust välja vahetada ning ma tahaks küsida, et kas need näited, mis teie raportis on ära toodud, kas äh, need on puudutanud ainult äh, ühte poolt äh, või on tegemist üldise Albaania probleemiga, aitäh. Muchas gracias, le voy a dar ahora la palabra al señor Kukan. aitäh, nüüd saab sõna härra Kukan. aitäh, härra esimees tere tulemast meie kahele külalisele ja suur tänu neile sissejuhatavate sõnade eest ja aitäh kogu valimiste jooksul tehtud töö eest. valimised on alati olnud Albaania poliitikas kriitiliseks hetkeks. üldiselt hinnatakse valimisi Albaanias positiivselt, juhul kui midagi ei lähe just täiesti valesti. Albaania on aga kandidaatriik ja talle peab esitama palju kõrgemaid nõudmisi. Albaania ees on palju väljakutseid, nendest juba siin räägiti, ma ei hakka neid üle kordama. võttes kõiki neid väljakutseid arvesse, oli valimistel positiivseid jooni nagu valimismissiooni esimees mainis, kõigepealt tahaksin õnnitleda albaanlasi tsiviilse käitumise ja kõrge osaluse eest kolmkümmend üks protsenti. teiseks oli meil väga hea meel, et äh, valimispäev möödus rahulikult ja ka valimiskampaania oli küllalt positiivne, kuid OSCE lõpp raport näitab, et me peaksime olema mures paljude puudujääkide pärast, mis valimiste käigus tekkisid. esiteks on valimiste puhul alati äh, tehnilisi väljakutseid ja ka poliitilisi väljakutseid. OSCE raportist tulevad mõlemad välja. tehnilise poole pealt oli Keskvalimiskomisjoniga palju probleeme, mis puudutas tähtaegu ja kogu valimisprotsessi ebajärjekindlad otsused ja vastuoluline seaduste tõlgendamine on samuti probleemiks teisalt olid ka poliitilised väljakutsed arvukad alates institutsioonide politiseeritusest, mis õõnestab valimisprotsessi ja riigi rahastuse kasutamisest valimisprotsessist kuni häälte ostmiseni ja läbipaistvuse puudumise ja tasakaalust väljas meediakampaaniani. Neid on väga probleeme on väga palju ja me peaksime välja tooma, et siin tuleb võtta selge poliitiline vastutus. kõiki teemasid mainitakse ka raportis ja mulle jääb mulje, et viimaseid valimisi Albaanias ei saa kirjeldada kui vabu ja õiglasi valimisi. ma olen väga mures ka ühe tõsise probleemi pärast, poliitika dekriminaliseerimine Albaanias. me teame, et tegemist on pikaajalise probleemiga ja üks peamisi põhjuse, see oli ka peamisi viimase poliitilise kriisi põhjuseid. samuti heidab see varju kohalikele valimistele. meie siin Euroopa Parlamendis lootsime, et selle probleemiga tegeletakse kiiresti ja tõhusalt enne valimisi, kuid hoolimata sellest, et nendel valimistel oli kõikidel erakondadel võimalus tegeleda dekriminaliseerimisega, astuti väga vähe samme. ma ei näe mingisugust selget edu valitsuse poolt sellel teemal viimase kuu jooksul me kuuleme iga päev parlamendisaadikutest, kellel on kriminaalne taust, kes püüavad kasutada ära oma saadiku puutumatust. ma arvan, et see on üks põhiprobleemidest meil on palju soovitusi OSCE poolt ja ma arvan, et need soovitused tuleks täielikult ellu viia. Te mainisite, et te kuulsite kõikide poliitiliste erakondade poolt, et nad kavatsevad seda teha. mul on väga hea meel selle üle, et poliitiline tahe on olemas, kuid mina teie asemel ootaksin, et seda poliitilist tahet ka ellu rakendataks poliitiline tahe on küll väga tore, kuid olulised on just tulemused ja ma loodan, et neid ka õnnestub saavutada. ma tahaksin tõstatada küsimuse ja suunata selle ka peavaatlejale, mis on teie hinnangul need teemad, mida seadusandja peaks parandama valimis raamistikus või millised on need probleemid, mille puhul OSCE standardeid ei järgita valimiste puhul ja teisele kõnelejale tahaksin esitada küsimuse dekriminaliseerimise kohta, te mainisite seda, kuidas teie näete seda oma kontoris Tiranas, kas te arvate, et seda probleemi õnnestub lähitulevikus lahendada, milline oleks teie kommentaar selle kohta? aitäh, härra Kukan ja nüüd saab sõna härra Kütšuk. Thank you, Mr Chairman. aitäh. ka mina tahaksin tänada selle objektiivse ülevaate eest. kohalikud Albaania valimised olid paljude vaatajate sõnul Albaania püüd liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga edasi viia. samas toodi välja palju puudujääke valimiste puhul vaja oleks parandada seadusraamistikku ning paremat keskset haldust ja vähendada tuleks ka survet valijatele. minu küsimus on seotud seadusraamistikuga. mina tahaksin küsida, milliseid meetmeid peaks Albaania valitsus rakendama selleks, et seadusraamistikku parandada? härra Šoltes, palun. aitäh. mina osalesin Euroopa Parlamendi visiidil Albaaniasse sel aastal aasta keskel me me, ma nägin seal väga palju erakondade vahelisi vastuolusid ja juba tollal oli selline käitumine väga piiripealne, tehti ähvardusi, astuti kuritegelikke samme, kasutati füüsilist vägivalda, nii et see selge poliitiline polariseerumine Albaanias kestab kindlasti veel mõnda aega ja mõjutab edaspidi valimisi kohalikul ja riiklikul tasandil. mida teie arvate, kui palju läheks aega veel selle probleemi lahendamiseks ja kuidas Euroopa Parlament saaks aidata kaasa selle polariseerumise vähendamisele ja millal oleks võimalik jõuda justiitsreformini selleks, et riiklikud, riiklikel prokuröridel oleks tõhus roll ja niimoodi õnnestuks meil enne järgmisi valimisi parandada ka valimiste kvaliteeti Albaanias, muuta neid läbipaistvamaks ja õiglasemaks. aitäh! annan nüüd sõna taas meie kahele külalisele, kõigepealt proua Clover, palun. Thank you, thank you very much. aitäh! aitäh selle huvi ja küsimuste eest milliseid teemasid tuleks kõigepealt äh, kaaluda, ma arvan, et põhiteemasid me juba mainisime, kuid nagu ma ütlesin, üks peamisi küsimusi on see, kuidas depolitiseerida kõik erinevad institutsioonid, mis on valimistesse kaasatud, erinevad komisjonid siis äh, ja meedia ning ka kohtud. tegemist ei ole lihtsa ülesandega, mida ei õnnestu lahendada üleöö, kuid kui on olemas tahe, siis see kindlasti ka õnnestub. ma juba ütlesin, et rahvusvaheline üldsus on valmis Albaaniat igal võimalikul moel aitama nüüd peavad Albaania ametivõimud, Albaania kodanikuühiskond ja kõik erakonnad tagama nende muudatuste elluviimise, nagu ma ütlesin, siis Euroopa Liit ja paljud teised institutsioonid on valmis kaasa aitama, tegemist on keeruka ülesandega, kuid mina rõhutan, et tegemist on teemaga, mis pidevalt valimiste kontekstis Albaanias esile kerkib. me tahame, et Albaania valimiste kvaliteet paraneks ja selleks peab astuma konkreetseid samme. sellest ei piisa, et me sellest probleemist räägime, vaid me peame kiiresti tegutsema hakkama. aitäh, nüüd äh, palun proua Lahutin. ma püüan vastata kõikidele küsimustele kõigepealt meie võimekus rahvusvaheliste esindajatena koha peal, kuidas me saame aidata. me oleme OSCE-ga oma jõud ühendanud ja meil on olnud juba esialgseid kohtumisi. otsustasime septembrikuus alustada ettevalmistusi kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta valimisteks samuti plaanitakse parlamentaarset ad hoc komisjoni, mis selle küsimusega tegeleks. mis puutub erakondade suutlikkusse, siis ähm, see sõltub poliitilisest tahtest, kas nad soovivad muutuda või ei. arvan, et peame aitama põhiliselt kodanikuühiskonda, peame palju rohkem investeerima vabaühendustesse, selgitama inimestele, mida tähendavad vabad valimised ja et äh, valimised on üks põhilisi kodanikuõigusi. ma rääkisin väga paljudes ülikoolides ja ütlesin, et häälte ostmiseks peab keegi oma hääle maha müüma, palun ärge müüge oma hääli vabad äh, valimised toovad teile rohkem demokraatiat ja vabadust tulevikus, nii et rohujuure tasandil on minu meelest väga palju ära teha ja me peame aitama inimestel mõista, millised on nende õigused ja kohustused. kui asi puutub dekriminaliseerimisse, siis see oli üks põhiteemasid, äh, mida arutati minu kolleegid Tiranas ütlevad mulle, et et esimest korda õnnestus meil seda teemat tõstatada avalikus arutelus. ma loodan, et selle tulemusi hakkame varsti nägema, kõigepealt seadusandluse vallas, meil on vaja, et seadus sätestaks täpselt, millised inimesed ei saa valimistel osaleda ja miks. ja üks võti võtmelahendusi on üldine justiitsreform ja õigusriigi põhimõtete rakendamine. muidu tammume koha peal lõputult. selleks, et seda ülesannet lahendada, on meil vaja tõhusalt toimivaid organeid, mis tagavad korrektse õigusmõistmise, me peame tagama selle, et kontrollitakse, kas süüdistused on tõesed või mitte. peamiseks ülesandeks on justiitsreformi elluviimine, seega praegu toimub seaduste kirjutamine. nagu me oleme juba öelnud, siis äh, seaduste kirjutamisest aga ei piisa on vaja ka nende ellurakendamist ja ootame ja vaatame, milline on Albaania võimekus seadusandluse muutmise osas. aitäh. palun proua Cloverile veel sõna. jah, vastuseks veel paarile küsimusele. keegi küsis, kas Albaania valimised olid läbipaistvad ja õiglased. meie selliseid sõnu ei kasuta valimiste puhul, sest äh, valimised on palju keerukamad kui lihtsalt äh, sellised sõnad et me oleme kirjeldanud valimisi vabadena, kuid mitte õiglastena, õiglaste, kuid mitte vabadena. meie see eelistame selle asemel valimiste hindamist vastavalt OSCE ja teiste rahvusvaheliste standardite järgi. seda me ka tegime oma aruandes vähemalt mingil määral ja siin on selgelt kirjas, et kuigi oli teatud edusamm vastavalt eelnevatele soovitustele, on terve rida soovitusi siiski tähelepanuta jäänud. jah Need on need küsimused, mille pärast me just eriti mures oleme. mainisin juba depolitiseerimist ja olen suursaadikuga nõus, et justiitsreform on väga oluline selleks, et kodanikud saaksid justiitssüsteemi usaldada, nad peavad teadma, et nad saavad minna kohtusse ja sealt nad saavad erapooletu vastuse ja seadusi rakendatakse ellu ma arvan, et Albaanias on väga palju tööd juba ära tehtud, aga sama palju tööd on veel ees. ja loomulikult peab äh, riiklik prokurör seadusi ellu rakendama, see on hindamatu töö. väga paljudel juhtudel riiklik prokurör on küll kaalunud teatud küsimusi, kuid ei ole mingisugust otsust langetanud ei ühes ega teises suunas. väga oluliseks aspektiks on ka meedia, kodanikud vajavad sõltumatut meediat, nii et nad saavad sõltumatut infot selle kohta, mis nende riigis toimub. ma arvan, et on väga kahetsusväärne, et Albaanias peavad kodanikud ähm, kartma üht või teist erakonda ja olema allutatud tsensuurile keegi küsis, kas valimised olid head või halvad, aga muidugi erakonnad vaatavad valimistele läbi oma vaatevinkli. sellepärast mõned inimesed ütlevad, et valimised olid head ja mõned ütlevad, et valimised olid halvad. mina ka juba ütlesin, et meil oli hea meel selle üle, et mõningaid soovitusi rakendati ja mõningaid mitte. ma arvan, et on väga oluline, et et äh, need reformid käivituksid nii kiiresti kui võimalik, sest kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta valimised ei ole enam mägede taga ja väga oluline on, et uus seadusandlus jõustuks vähemalt aasta enne järgmisi valimisi, nii et kodanikud saaksid tutvuda seadussätetega ja neile ka reageerida kui kaua läheb, enne kui olukorda õnnestub parandada, see võtab kindlasti omajagu aega, et depolitiseerida kogu olukorda Albaanias, kuid kui kõik omalt poolt panustavad sellesse protsessi, siis õnnestub tulemusi saavutada ja lühiajalises perspektiivis on võimalik ellu viia muutusi, mis aitaks kaasa olukorra depolitiseerimise Albaanias. nagu ma juba ütlesin, siis OSCE, Euroopa Liit ja paljud teised organid, kaasa arvatud äh, kodanikuühiskond, on heal meelel valmis jagama oma kogemusi ja nõuandeid selleks, et aidata praeguseid probleeme lahendada. aitäh meie kahele külalisele aitäh selle töö eest, mida nad Albaanias teevad. aitäh, et võtsite meie kutse vastu, see oli ka meie viimane päevakorrapunkt. nii et lõpetame praegu koosoleku ja koguneme taas homme hommikul kell üheksa, aitäh! Muchas gracias.